bir vaktiyle programı ileriye getirebilirler. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę. Daamid ja härrad, paluksin, et te võtaksite kohad sisse. kallid kolleegid palun võtke oma kohad sisse. We start voting. me alustame hääletamist. Yes, please. Yeah. Mr. Audi. Yeah, Mr. Audi, the floor is yours protseduuriline küsimus. jah, härra president. Äh, soovisin kodukorrareeglite üks neli kuus ja üks neli äh, seitse alusel sõna võtta, puudutab mul-, äh, multilingualismi ja selle hääbumist Euroopa Parlamendis. resolutsioon komisjoni tööprogrammi kohta ja muudatusettepanekud üheksateist kuni kakskümmend kaheksa näiteks, need ei olnud prantsuse keeles olemas. ma soovitaksin rõhutada, et äh, see on täiesti lubamatu äh, paljukeelelisuse ähm, hääbumine Euroopa Parlamendis. aitäh! me kindlasti arvestame seda teie märkust tulevikus ja püüame äh, säilitada valvsust, et teil tõlked oleksid olemas nüüd lihtmenetlus äh, hääletuses ähm, Pööge raport paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta. panen hääletamisele kvalifitseeritud häälte enamus on vajalik, kolm viiendikku. nimeline hääletus. hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. vastu võetud. palju õnne raportöör Pöögele ja suur aitäh teile kõikide teie jõupingutuste eest. edasi läheb hääletamisele nõu-, Euroopa Liidu üldeelarve projekt kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks, muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, hääletamine on avatud. hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üks. nimeline hääletamine. hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. number neliteist, muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmteist härra Schultz soovib sõna selles küsimuses, palun. suur aitäh, president. kolmeteistkümnenda muudatusettepaneku kohta on meie fraktsioonil järgmine avaldus selle taga on minu kolleeg Jüran Ferm ja see on eelarvekomisjoni nimel. me ei esitanud seda muudatusettepanekut uuesti, aga rohelised kolmekümne allkirjaga esitasid selle uuesti. meie jääme erapooletuks selles muudatusettepanekus, me leppisime rohelistega kokku, et sisuliselt me oleme sellega nõus, aga fraktsioonina me mingisugust öö, ähm, muudatusettepanekut ei esita. ehk põhimõtteliselt me toetame seda finantstehingu maksu. kutsun üles teisi kolleege meid toetama. president, okei okay,, hakkame siis hääletama. kolmeteistkümnes muudatusettepanek, nimeline hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud daamid ja härrad, seega konstateerin, et parlament on tagasi lükatunud absoluutselt kõik eh, muudatusettepanekud nõukogu eh, ettepaneku suhtes kümnendast detsembrist kahe tuhande üheteistkümnenda aasta üle, üldeelarve projekti osas. me jätame nüüd eh, ühe fraasi täiendatud versioonis välja, kui me paneme selle eelarve hääletusele, sellepärast et see ei ole, tekst ei ole muutunud, me oleme kõik muudatusettepanekud tagasi lükanud. niisiis, panen hääletamisele resolutsiooni, mida on muidugi võimalik parandada, kui te seda soovite, seda on võimalik teha hääletamise ajal. protseduuriline küsimus proua Indžijevska, kas teil on protseduuriline küsimus? aitäh, president. ma arvan, et üks selgitus kulub siin ära kolleegidele. me öö, ähm, hääletame selle muutumatu või, või mitte muudetud dokumendi poolt. see on seesama dokument, kuhu me oleme jõudnud pärast üheksa kuulisi läbirääkimisi. ma sooviksin tänada kõiki parlamendi komisjone, kõiki raportööre, sooviksin tänada teie usalduse eest minu vastu. just nimelt tänu teile on meil võimalik äh, vastu võtta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve niimoodi, et seda saaks hakata täitma jaanuarist kaks tuhat üksteist. no nii, daamid ja härrad me oleme võtnud siis eelarve vastu ilma muudatusettepanekuteta, mis lükati tagasi. nüüd paneme hääletamisele resolutsiooni. proua Jendrijevska raport üldeelarve projekti kohta kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks muudatusettepanek kaks ja neli, eraldi hääletame neid, kes esimese osa poolt on, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, tuleb elektrooniliselt üle kontrollida. ma avan hääletamise. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, peame elektrooniliselt üle kontrollima, hääletamine on avatud, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, me peame jälle elektrooniliselt üle kontrollima. hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nüüd kogu tekst. resolutsiooni projekt, see on hä nimeline hääletamine, hääletamine on avatud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. me oleme teksti vastu võtnud. Chciałem, chciałem sooviksin siinkohal ähm, õnne mõne, mõlemale raportöörile, proua Jertšejevskale ja proua Trüüpelile. nüüd sõna nõukogule, palun. Äh, president, lugupeetud saadikud, te olete äsja kinnitanud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta üldeelarve projekti ilma muudatusteta ja nõukogu nimel pean ütlema, et mul on väga hea meel, et me oleme kokkuleppele jõudnud järgmise aasta eelarve suhtes. president, suur aitäh, daamid ja härrad, lubage mul siinkohal teha üks avaldus E, bardzo proszę, bardzo proszę o wysłuchanie oświadczenia. daamid ja härrad, meil on üks väga tähtis avaldus. esimest korda ajaloos oleme me e, kohaldanud seda menetlust, mis on ette nähtud Lissaboni leppes. möödunud aastal kasutasime lihtmenetlust, aga tänavu e, tegime nii-öelda kogu protseduuri läbi ja ähm, me oleme Euroopa Parlamendis seega kinnitanud nõukogu kümnenda eh, detsembri seisuga esitatud üldeelarve projekti ja sellega on eelarvemenetlus lõppenud vastavalt artiklile kolmsada neliteist lepingus